Der Präsident! teisel veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal katkestatud osaistungjärk jätkab, pal-, jätkub, palun võtke istet. esimesel ja teisel veebruaril toimunud osaistungjärgu protokollid ja vastu võetud tekstid on teile esitatud, kas kellelgi on nende kohta kommentaare, kommentaare, kui pole, siis on protokollid kinnitatud